So the point of order is. Uh, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Θέλω πρώτα απ' όλα να... Austatud daamid ja härrad, me jätkame oma tööd ning sooviksin juhatada tähelepanu sellele, et eilse istungi protokoll on valmis ja teile edastatud ja sooviksin teada, kas kellelgi on selle vastu midagi öelda, vastasel korral lähtun sellest, et protokoll on kinnitatud. nüüd annaksin sõna härra Obermeierile. ta palus, et tal lubatakse võtta sõna kodukorra kohta. aitäh, minu arvates on meil tegemist väga põneva ja huvitava aruteluga, kusjuures mul on põhimõtteline märkus protseduuride kohta ma saan küll väga hästi aru eh, sellest, et eh, meil on siin tegemist aktivistidega, kes soovivad sõna võtta akta vastu, kuid küsimus ei ole selles, ma sooviksin eh, teada seda, kas kõikide päevakorrapunktide puhul on edaspidi lubatud see, et parlamendis Äh, viibivad külalised võivad läbi viia siin mitmesuguseid aktsioone, jagada oma materjale. ma saan aru, et siin on tegemist väga olulise küsimusega, kuid ma sooviksin teada, kuidas peaksid siis saadikud niisugustesse asjadesse suhtuma. Äh, kas äh, siin on mingeid eeskirju, millest tuleks kinni pidada, ma sooviksin teada, millised on need normid, millest me peame edaspidi lähtuma, aitäh aitäh, härra Ober, me võtsime teie märkuse arvesse, panime selle kirja ning põhimõtteliselt soovisin kõigepealt öelda seda, et mis puudutab brošüüride jaotamist väljaspool äh, plenaarsaali, äh, ei ole probleemiks, me ei peaks sellele liiga palju tähelepanu pöörama, äh, kui mis puudutab kodukorra sätteid materjali jaotamise kohta, siis siin ei tehta mingeid takistusi. meie leiame, et see ei ole mingi probleem, kuid me uurime seda siiski veel põhjalikumalt. nüüd aga, austatud daamid ja härrad, meie päevakorra